ühise põllumajanduspoliitika reformi ellu rakendada ja ka mitmeaastased majandamiskavad ellu rakendada. Grazie, la discussione. aitäh. sellega on arutelu lõppenud. ning nüüd liigume edasi vastavalt meie päevakorrale meil on siin komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus Euroopa Liidu Arktika piirkonna strateegia kohta. ja kõigepealt annan sõna volinik Kiilele. Madam uh, uh President uh.... proua president, lugupeetud parlamendiliikmed, Euroopa Liit liit on suurendamas oma panust Arktika koostöösse ja seepärast on mul hea meel esineda täna parlamendi ees kõrge esindaja asepresident Ashtoni nimel eh, teemal, mis puudutab Euroopa Liidu Arktika poliitikat pärast eh, ühisteatise vastuvõtmist komisjoni ja kõrge esindaja poolt eelmises juunis. edasiminek on olnud äh, oluline viimase aastakümne jooksul on meist saanud Arktika uuringute suurim sponsor, kus me oleme eraldanud raha kakskümmend miljonit eurot aastas. lisaks sellele piirkondliku ja piiriülese rahastamise kaudu on Euroopa Liit üle ühe miljardi euro panustanud majandusarengusse Gröönimaast Venemaani sellele võib lisada liikmesriikide kahepoolsed panused ja kokku on see summa peaaegu kaks miljardit eurot. järgmised sammud, mida me kavatseme astuda, muudavad Euroopa Liidu panuse Arktika koostöösse veelgi tähendusrikkamaks. meie poliitika põhineb kolmel peamisel komponendil. teadmised, vastutus ja kaasamine mis puudutab teadmisi, siis Euroopa Liidu uus Horisont kaks tuhat kakskümmend programm aitab luua tihedamaid sidemeid teadlastega kolmandatest riikidest. samuti uurime me võimalust luua Euroopa Arktika infokeskust. mis puudutab vastutust, siis soovime teha koostööd oma Arktika partneritega ja erasektoriga, et välja töötada keskkonnasõbralik madala riskiga tehnoloogia, mida oleks võimalik kasutada eh, nii kaevandus- kui ka laevandustööstuses. ja lõpuks, mis puudutab kaasamist, me oleme parandamas dialoogi kõikide Arktika riikide ja sidusrühmadega. komisjon jätkuvalt äh, teeb koostööd Arktika põlise rahvaste rühmadega, et äh, leida koostöövõimalusi mitmetes praktilistes valdkondades. me kavatseme korraldada Arktika põlisdialoogi, põlisrahvastega dialoogi kohtumise eelolevatel kuudel. Euroopa mm, Liidu vaatleja staatuse taotlus esitatakse järgmisel kuul kaheksa Arktika riigi poolt, mis moodutavad Arktika Nõukogu. see on meie arvates peamine rahvusvaheline foorum Arktika küsimustes. me usume, et Arktika Nõukogu liikmed teevad õiglase otsuse ja tunnustavad eh, seda olulist panust, mida Euroopa Liit eh, võib anda nõukogu töösse. seepärast ma olen tänulik Euroopa Parlamendi kõikide erakondade toetuse eest äh, sellele taotlusele. lõpetuseks üks asi, mida me Arktika heaks äh, peame tegema. see on koostöö rahvusvaheliste partneritega selleks, et tegelikult võidelda kliimamuutusega ja piirata temperatuuri kasv vähem kui kahele kraadile. jään huviga ootama teiepoolseid kommentaare. see, äh, aitäh nüüd saavad fraktsioonid nimelt sõna kõigepealt härra Kaaler Rahvapartei eest. suur aitäh, proua juhataja! ma tänan teid kui Arktika raporti autor. Teid, härra volinik, teie sõnavõtu eest muuhulgas selle eest, et komisjoni kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta teatis andis küsimusest põhjaliku ülevaate. mulle meeldib, et selles teatises on kajastatud reaalpoliitiline olukord ja ära näidatud see, kuidas Euroopa Liit juba praegu Arktikas tegutseb ma loodan, et Kirunas viieteistkümnendal mail tuleb päevakorda Arktika Nõukogus ka Euroopa Liidu kui ühe osapoole Arktika Nõukogusse kaasamise küsimus silmas pidades seda, et viimase kahe aasta jooksul on olulisel määral tõusnud majanduslik ja poliitiline huvi Arktika vastu, ei ole piisav, eh, kui me jääme oma seniste, senise aktiivsuse tasemele selles piirkonnas me peame vaatama, kuidas on võimalik tagada kestlik juurdepääs selle piirkonna loodusvaradele. on oluline, et me te-, astuksime konkreetseid äh, samme Arktika Nõukogu äh, kaudu või äh, Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni kaudu. ma leian, et Arktika poliitika konkreetseks väljenduseks on erinevad programmid ja seda vajab selle piirkonna turg. Norra näide näitab meile, et erinevad huvid eh, jätkusuutliku majanduskasvu ja looduskaitse vahel on võimalik me peame välja tooma selle, mida meie kui Euroopa Liit oleme võimelised pakkuma, me peame selle välja tooma ja ma leian, et teie, härra äh, volinik, tegite tegutsesite õigesti, kui te asu, asusite selles osas ka dialoogi Islandi presidendi härra Grimsoniga. Äh, kuid äh, eile võttis äh, Islandi president sõna ja ma ei tea, kuidas teie dialoog küll kulges, aga Euroopa Liitu ta koostööpartnerite osas teisel pool Põhja polaarjoont ei nimetanud. seetõttu leian ma, et tuleks täiel määral asu, ära kasutada Euroopa Liidu ja Arktika piirkonna koostöövõimalused, siis ei jäeta meid kahe silma vahele ja ma leian, et see peaks olema üks meie võimalustest edasi liikuda. me peame kaasa te-, te-, lööma kõikvõimalike tegutsemisvormide ja mõttekodade kaudu, mitte kasutama oma rolli näitamiseks ainult ametlikke diplomaatilisi kanaleid. suur aitäh! ja Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel annan sõna kolleeg Jaak Onsaarile neljaks ja pooleks minutiks. lugupeetud härra, lugupeetud proua eesistuja, lugupeetud härra volinik, ma tänan äh, huvitava sissejuhatuse eest sest te käsitlesite mitte ainult Arktika poliitikat, vaid ka seda, et Euroopa Liit võib saada Arktika Nõukogus alalise vaatleja staatuse. see on väga oluline, et Arktika ei kujuneks mitte ainult selliseks Eldoradoks, kuhu riigid kohale tormavad selleks, et kasutada enda huvides ära seal leiduvaid loodusressursse Äh, me peame arvestama, et sealsed klimaatilised tingimused on suhteliselt rängad ja senised katsed alustada seal puurimistegevusi ei ole saatnud mitte kõiki osapooli edu. igatahes on aga vaja tagada, et kogu edasine areng selles piirkonnas toimuks rahulikult ja rahumeelselt, silmas pidades nende rahvaste huve, kes seal elavad. loomulikult tuleb selget vahet teha, et Arktika ja Ark-, Antarktika ei ole kattuvad mõisted. Arktika on piirkond, kus on väga palju äh, põlisrahvaid, kes vajavad meiepoolset kaitset ja ma leian, et võib-olla on tegemist esimese põlvkonnaga, kus põlisrahvastel on esimest korda võimalus oma tõelisi huve välja öelda ja kaitsta. ma räägin siinkohal äh, muuhulgas saamide nimel, kes on selle piirkonna üheks põlisrahvaks. ja nad muidugi küsivad meie käest öö, äh, mida Euroopa Liit saab meie heaks teha ja nad küsivad, kas Euroopa Liit üldse teab, et säärane äh, põlisrahvas nagu saamid on olemas. selles mõttes on need äh, väga olulised küsimused ja vastuste osas viitas ka härra volinik juba sellele, et me peame tegema kõik äh, selleks, et avada Rovaniemis Arktika teabekeskus see annaks meile võimaluse eh, selles keskuses eh, mitte ainult tutvustada omapoolset Arktika poliitikat, vaid ka näidata eh, põlisrahvastele, et me oleme tegutsemas ja mida me selleks teeme ja seal selles keskuses saaksid ka nemad ennast tutvustada me saaksime ühise rahuliku tegevuse käidus kogu praegu välja kujunenud närvilist olukorda rahustada. meil on äh, vaja sõlmida asjaomased lepingud, näiteks nii, nagu sõlmisid kahe tuhande kümnendal aastal lepingu Norra ja Venemaa äh, Barentsi mere äh, kasutamise osas niisugused lepingud, niisuguseid lepinguid vajab ka Euroopa Liit. kui me räägime selle piirkonna kui me räägime selle piirkonna taristutest, siis need on kindlasti asjad, mida, mis vajavad täiustamist ja väljaehitamist ja on tõepoolest hea, kui me teeksime seda ühiselt, selleks et kasutada ära põhjadimensioonist tulenevad võimalused. kui me räägime Euroopa Parlamendis asjaomasest raportist, siis raportöör härra kolleeg Kaaler just ju rõhutas, kui oluline on põhjadimensioon ja sellest tulenevate võimaluste ärakasutamine see on eeskätt selles osas, mis puudutab transpordi arengut ja logistika küsimuste lahendamist. oleks tegelikult väga huvitav teada, eh, kuidas tegelikult komisjon kavatseb ühendada Arktika eh, poliitika ja põhjadimensiooni ja tegelikult on selleks ju vaja konkreetset ajakava selleks, et eh, konkreetseid tegevusi ellu viia me oleme tegutsenud tükk aega, kuid nüüd oleks vaja tegutseda selle nimel, et saavutada konkreetseid tulemusi. ma tänan, härra volinik, et te rõhutasite teadustegevuse tähtsust selles piirkonnas. kuid ma tahan öelda, et see oleks veel üheks võimaluseks, miks me saaksime Euroopa Liiduna põhjendada, miks meile peab kuuluma Arktika Nõukogus alalise vaatleja staatus. suur aitäh kolleeg Jaakonsaari ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel kolleeg Jäätenmägi. aitäh. Arktikas on jääd, vett ja loodust, kuid lisaks sellele elab seal enam kui neli miljonit inimest. Need on inimesed, kes soovivad ennast edasi arendada ja kes on selle piirkonna alalised elanikud siin piirkonnas on vaja majanduskasvu ja investeeringuid sellesse piirkonda, kuid seda kõike kestliku arengu vaatevinklist. samas me peame rõhutama seda, et on vaja säilitada sealne ainulaadne looduskeskkond. minu fraktsioon toetab seda, et et e, Euroopa Liit sõnastaks võimalikult pea oma Arktika strateegia, mis arvestaks nii keskkonnavajadusi kui ka sealseid põlisrahvaid. ma tahaksin tänada volinik Füület selle eest, et te puudutasite Arktika Teabekeskuse teemat. ALDE fraktsioon toetab teid selles osas algusest peale täiel määral väga oluline on seal ka saamide ja laplaste eh, võrgustiku väljaarendamine ja kui see avatakse Rovaniemis, siis see peaks tegutsema alalisel alusel. Eh, meie fraktsioon toetab eh, komisjoni püüdlusi, et Euroop-, et Euroopa Liit saavutaks alalises vaatleja staatuse Arktika Nõukogus ja minu arvates see on, eh, sellest on kasu ka selle piirkonna rahvastel. Need on küsimused, mis peaksid tegelikult olema Euroopa Liidu poliitika valdkondade seas tähelepanu keskmes. ma loodan, et see toimub võimalikult äh, et see areng toimub võimalikult kiiresti, kuid tulevikus tuleks sellistel tähtsatel teemadel nagu Arktika programm arutleda varasematel kellaajadel kui siin hilisõhtul, sest see küsimus on sedavõrd oluline. võib-olla järgmine parlamendi koosseis suudab seda eh, selleks, et sõnastada ka eh, parlamendi poolt eh, Arktika poliitika raskuspunktid see aitaks äh, kaasa sellele, et selles osas tõuseks ka äh, nii mitte ainult Euroopa Liidu kui ka, vaid ka Euroopa Parlamendi roll. suur aitäh! ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel kolleeg Tarand, palun. I will speak in Estonian in order to show some solidarity with many fenno-ugric arctic people. räägin eesti keeles, et üles näidata solidaarsust äh, soome-ugri rahvaga

ei ole suuremat ja jäledamat näidet kapitalismist eh, kui eh, üle kogu maailma see reaktsioon, mida valitsus on näidanud eh, jää sulamise üle Arktikas. võib-olla on meil jäävaba suvi käes kolmekümne, neljakümne aasta pärast, see tõstab merepinna taset ja omab kohutavat mõju kliima soojenemisel Ehm, halvimal juhul võib merepind üle seitsme meetri ehm, tõusta, see tähendab eh, seda mitte ainult Bangladesh ja Mal-, Maldiivid, vaid ka Dublin näiteks jääb vee alla. samas, eh, mis on eh, selge õudusugen-, õnnenägu miljonitele inimestele üle kogu maailma, paneb ehm, naftafirmasid, firmadel sülge jooksma võimaluste üle, mis neile avaneb ja ka eh, võimaluse üle kasutada mereteed. kõik püüavad nii kiiresti kui võimalik Arktikasse jõuda. samas keskkonnakaitsjad soovivad selget sõnumit saata, käed eemale Arktikast, et ei tohi lubada kapitalistlikku ahnust seal Uh, Mr Murphy, do you accept the blue? härra Murphy, kas olete valmis võtma vastu sinise kaardi küsimuse? Uh, aitäh, kolleeg, kas te olete nõus sellega, et uh, need rahvad, kes seal elavad, et, et ka neil on õigus arengule ja teiseks ähm, pidage meeles seda, et mitte kapitalistid, vaid kommunistlik jäämurdja oli esimene, kes murdis läbi eh, Põhjanabala ja avas selle marsruudi ehk jutt ei käi mitte eh, kapitalismist, vaid hiinlastest ja kommunistidest, kes eh, tahtsid selle vallutada. Um, jah, ma nõustun loomulikult sellega, et kõige olulisem on nende inimeste õigused, kes seal elavad, aga ka nendel on õigus sellele, et nende kodupinda ei hävitata ja mis puudutab äh, nii-öelda kommuniste, siis äh, see, et, et sa kuulud kommunistlikku parteisse, ei tähenda, et sa ei aja kapitalistlikku poliitikat Hi. Hiinas on see nii, mm, Venemaal äh,, seal on kohal ka Kanada esindajad ja USA esindajad ja nüüd ka Euroopa Liit, kõik soovivad eh, oma nii-öelda eh, küüniseid sinna taha ajada. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Essaia, teil on poolteist minutit. puhemees, hüva komissari. proua juhataja, härra volinik, mais otsustab Arktika Nõukogu selle üle, kas Euroopa Liit saab vaatleja staatuse. ja nüüd tekib küsimus, kas meil on selles koostöös midagi pakkuda kas meil on konkreetsed plaanid ja kestlikud eh, sihid seatud. me saime selle kohta küll teatise kaks tuhat kaksteist, kuid jaanuaris kaks tuhat üksteist. me juba rääkisime sellest kolleeg Kaaleri initsiatiivil, ka selles räägiti tasakaalustatud arengust, energiaküsimustest, kuid samal ajal ka rõhutati seda, kui eh, õrn on Arktik, Arktika looduskeskkond, eh, rõhutati keskkonnakaitset ja rõhutati seda, et ettevõtete areng selles piirkonnas ja arendamine peab olema väga vastutustundlik. kas volinik on äh, kaalunud seda, kas teaduskeskus äh, Rovaniemis tuleks avada või mitte. Te võite endale ette kujutada, et siin saalis istuvad soomlased loomulikult toetavad seda. ja on igal juhul valmis seda projekti toetama selleks, et me saaksime mõistlikku Arktika poliitikat ajada. aitäh. nüüd saab sõna kolleeg Gallagher. aitäh, president. Arktika kaitse ja kooskõlas põlisrahvaga on ääretult vajal, vajalik alati tuleb tunnustada põlisrahvaste õiguste arengule, tuleb arvesse võtta nende muresid, ning Euroopa Liit mõistab nende muret, murepunkte. samas eh, Euroopa Parlament, kes on vastu hülgenahkade müügile, mis on oluliseks eh, sissetulekuallikaks nendele, on eh, teine aspekt. meil on vaja selliseid tegevusi, millest loomulikult saavad kasu kohalikud el elanikud ja ma olen ise ähm, regulaarselt saanud kokku kolleegidega Kanadast, äh, Norrast, äh, Soomest, Rootsist, teistest naaberriikidest ning äh, kohalike mõistmine on alati olnud väga kõrgel kohal nendel kohtumistel ning Norras on korduvalt tõstatatud vajadus selle järele, et Euroopa Liidus saaks alaline vaatlejaliige Arktika Nõukogus. ma olen väga tänulik nendele liikmetele, kes on seda mõtet toetanud ja tervitan komisjoni hiljutist avaldust ja loodan, et see avaldus rahuldatakse um,. härra Gallagher, kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele um.? arvoisa kollega te sanoitte kallis kolleeg te ütlesite täiesti õigesti et arktika põlisrahvad ärritusid, kui ne, nende suhtes kehtestati hülgenahkade müügikeeld. aga eh, Arktikas erandkorras eh, võib neid siiski veel müüa, miks te seda ei ütle? see on eriti oluline küsimus, mille poole pühendatakse Kanada ajakirjanduses väga suurt tähelepanu. kas te olete selle endale selgeks teinud? jah, ma tean väga hästi, et selline erand on olemas, aga ehm, tegelikult see ei ole mitte minu seisukoht, vaid, vaid näiteks eh, Gröönimaa inimeste seisukoht, kes müüvad neid hülgenahkasid, et, et see erand ei ole nii-öelda tõhus. ja kui järgmisel korral korraldada arutelu nii, et inimesed sealt on kohal siin, siis on selge, et kõigepealt tuleb ära vaada, oodata kohtulahend ja leida lahendus siis tulevaste kuude jooksul. aitäh, sõna saab äh, härra Eichhout. suur aitäh, me räägime siin komisjoni strateegiast, mis puudutab põhjapooluse piirkonda kui me räägime vastutusest ja dialoogist, siis ma tahaksin teada, millal me sellest vastutuse siis ükskord räägime seal äh, toimuvad puurimistööd, mis on väga keskkonnaohtlikud, mida tegelikult komisjon ütleb selle kohta. Äh, seal on väga suured, suur huvi asja vastu, näiteks äh, mitmed rahvusvahelised firmad tunnevad selle vastu huvi aga me peame arvestama, et see piirkond on äh, väga aldis kõikidele nendele ohtudele, mis tulenevad kliima soojenemisest. me peame seda piirkonda kaitsma. me peame tõe, ei saa öelda, et äh, teeme asju, kui nende, nad on väheohtlikud, me ei tohi seal tegelikult üldse midagi teha. aitäh, härra Pre-, ähm, Preeda, palun aitäh, proua president, mina olen Islandi küsimuses raportööriks ning seetõttu olen ääretult huvitatud Euroopa Liidu Arktika strateegiast. Island on väike riik, aga mängib väga olulist rolli selles piirkonnas, mida tõendab kas või see, et uus Arktika Nõukogu sekretäriaadi juhataja tuleb Islandilt ning esimene äh, Islandi mingi kohtumine toimub Reykjavikil ning mul on väga hea meel, et alates möödunud korrast, kui me seda teemat arutasime, on äh, komisjon välja töötanud oma Arktika poliitika. Arktika nõukogu on samuti oma poliitilist ja haldussuutlikkust äh, suurendanud ning on kätte jõudnud aeg tõesti tegeleda selle teemaga konkreetselt. Euroopa Liit on andnud väga suure panuse teadusuuringute läbiviimiseks äh, Arktikas. Äh, viimastel äh, aastatel on kakskümmend miljonit eurot eraldatud selle eesmärgi täitmiseks ning alalise vaatleja staatuse saamine Arktika Nõukogus on küsimus vastutustundlikust partnerlusest minu arvates Hiina puhul on küsimus ambi-, puhtast ambitsioonist. Euroopa Liit tugineb väärtustele ja eeskirjadele ning leiab, et koostöö on parim võimalik viis ühe regiooni piirkonna arendamiseks. Arktika piirkonna eh, riikidest võib leida mm, tuhandeid näiteid selle kohta. aitäh, sõna saab härra Pele. aitäh, mm, esimees, austatud volinik, kallid kolleegid tööstuskomisjoni raportöörina esimees sooviksin eh, pöörata tähelepanu eh, gaasi ja nafta leiukohtadele selles piirkonnas. jah, eh, Shelli jõupingutused Alaskal on väga selgelt näidanud, et tegevus Arktikas on väga raske ja ohtlik nii inimestele kui loodusele ning ka siin kojas on neid, kes on kutsunud üles kehtestama moratooriumi maavarade kaevandamisele Arktikas. Gröönimaalt meil on hea näide selle kohta, et Euroopa Liidul ei ole Arktika e, e, vett, aga e, need nii-öelda kaevandused, mis on ette nähtud, mis kiidetakse heaks tulevastel kuudel, nõuavad seda, et need, kes soovivad seal kaevandada, tõesti äh, tõendavad, et nad teevad seda vastutustundlikult ja kui ohud on liiga suured, et siis nad lihtsalt loobuvad oma tegevuses, see on selge seadusandlik nõue. firmadele, kes tahavad tegutseda Arktikas ja me loodame, et komisjon äh, aitab äh, tõesti kõike seda ellu rakendada, meid toetavad ja äh, loodetavasti saab meist ka peagi alaline vaatlejaliige Arktika nõukogus ning et, et te teete konstruktiivset koostööd kõikide sidusrühmadega selles nõukogus. aitäh. nüüd saab sõna härra Kšik, teil on poolteist minutit. suur aitäh. loomulikult Euroopa Liidul on piiratud mõju selle üle, mis Arktikas toimub. mõned liikmesriigid on siiski Arktika riigid ja Euroopa Liit soovib saada vaatleja staatust Arktika Nõukogus. ma arvan, et mõnedel liikmesriikidel, nagu minu riigil Poolal, on vaatleja staatus, mis toob kaasa Äh, mitmeid kohustusi äh, ka seoses programmidega, mis on olnud käigus aastaid. ma olen koos oma kolleegidega teinud neli muudatusettepanekut ja kunagi ja mul on hea meel näha, et selles teatises äh, mõned muudatusettepanekute põhimõtted on kajastatud, eriti mis puudutab uurimisinfrastruktuuri, merepõhja uurimist üle saja miljoni euro on eraldatud teadusuuringuteks viimastel aastatel, loomulikult äh, sellest ei piisa. me oleme, me saame aru, kui oluline see elukeskkond on äh,, arvestades ka loodust, ressursse ja põliselanikkonda, ma arvan, et äh, mis tahes otsused, mis toovad kaasa muutusi ja sekkumist sellesse keskkonda, vajavad väga põhjalikku kaalumist. ka Euroopa Liidus me peame sellest rääkima, et vältida olukorda, kus äh, keegi lihtsalt äh, paneb äh, Põhja, Jäämere põhja lipu ja ütleb, et see on nüüd meie maa. kõige sellega on liiga palju kaalul. aitäh proua Pasescu. este o zonă de importanță strategică tot mai mare. suur aitäh, Arktika on piirkond, mis on järjest suurema strateegilise tähtsusega. globaalne soojenemine, kasvuhooneefekt on kaasa toonud tohutud muutused siseveske tarbimises Euroopa Liidu riikides, me peame pöörama rohkem tähelepanu eh, sellele piirkonnale. peamiseks eesmärgiks on luua järjepidev strateegia eh, loodusvarade mõistlikuks ja kestlikuks kasutamiseks energiaressursid, mida leitakse Arktikast, eh, vajavad vastutustundlikku lähenemist nii, et äh, me neid kasutades ei kahjustaks seda piirkonda. praegu tundub, et on võidujooks ressursside nimel. aitäh, äh, härra Karas, palun. proua juhataja, härra volinik, tahaksin teavitada Euroopa Parlamenti, et esmaspäevast kuni kolmapäevani toimub parlamentaarne Arktika konverents. ja ma esindan äh, Euroopa Parlamenti sellel üritusel ja mul on väga hea meel, et ma saan teiepoolseid seisukohti tutvustada, eeskätt nõudmist, et käesoleva aasta maikuus Kirunas toimuval Arktika Nõukogu istungil äh, võetaks vastu otsus Euroopa Liidule vaatleja staatuse andmise kohta. ma tahan kõiki kohalviibijaid äh, paluda, et te edastaksite oma kontaktid ja teeksite kõik, et me saaksime hoolitseda selle eest, me tõepoolest selle vaatleja staatuse saaksime. Arktika Nõukogus on kuus vaatlejat ja ma tõepoolest leian, et me selleks, et teostada oma ühisstrateegiat, on vaatleja staatuse saamine väga oluline. aitäh! sõna on volinik Füülel. suur aitäh, president, lugupeetud parlamendiliikmed. tahaksin tänada teid äh, kõigepealt äh, teie väärtuslike kommentaaride eest täna õhtul. parlament on olnud oluline jõud Euroopa Liidu Arktika poliitika kujundamise taga ja täna õhtul oleme rõhutanud veel kord, et Arktika puhul on tegemist piirkonnaga, mis mõjutab meid kõiki, kes me siin oleme. päris palju viiteid oli põlisrahvastele ja ütleksin selgelt välja, et Euroopa Liit kaalub erinevaid kohaseid mooduseid, kuidas tagada, et Arktika põlis rahvaste esindajaid informeeritaks ja nendega konsulteeritaks nende Euroopa Liidu poliitikate osas, mis neid mõjutavad ning et äh, neile luuakse äh, sobivad äh, platvormid suhtlemiseks vastavate Euroopa Liidu institutsioonide ja auditooriumiga. komisjon suurendab oma jõupingutusi jätkamaks regulaarset dialoogi põlisrahvastega Te ütlesite selgelt välja, et Arktika ise vajab toetust, olles silmitsi tohutu keskkonna, tohutute keskkonna ja majandusväljakutsetega, mis on asjakohased mitte ainult tänases maailmas, vaid ka tulevastele põlvkondadele. võtmeks on koostöö, me peame võtma vastutuse ja tegema omapoolse panuse. selles kontekstis tahaksin võib-olla Äh, natukene täpsemalt peatuda äh, maavarade kaevandamise ja puurimise küsimusel Arktikas. Arktika riigid ja Euroopa Liit on näidanud üles huvi selle vastu, et Arktika loodusressursid, nii maa, mereressursid kui ka äh, merepõhja all olevad ressursid leiaksid kasutamist kestlikul moel, nii et ei seataks ohtu Arktika keskkonda ja nii, et sellest saaksid kasu ka kohalikud kogukonnad. Euroopa Liidul ei ole otsest äh, rännajoont Põhja-Jäämerega. Äh, teadaolevad ressursid on kahesaja miili äh, tsooni piires või Arktika mm, mandrilaval on arutelu olnud ka koostöös teiste riikidega. me oleme intensiivistanud äh, arutelusid juba USA ja Kanadaga Arktika uuringute äh, koostöö teemadel. Euroopa Liit on sisse viinud regulaarse dialoogi Arktika küsimustes Norraga ja vahetab äh, arvamusi ka Islandiga, et leida erinevaid poliitikasünergia võimalusi. meil on edukas koostöövõrgustik ka Islandi, Venemaa ja Norraga põhjamõõtme kaudu. Euroopa Liidu ja Gröönimaa vaheline partnerlus avab uusi olulisi eh, abistamisvõimalusi. meie poliitika edasist arengut eh, mõjutab ka meie vaatleja staatuse taotlus Arktika Nõukogus. aga enne, kui ma rõhutan veel ühte äh, olulist punkti seoses äh, Karose poolt tehtud märkusega. tahaksin peatuda ka sellel alateemal. Euroopa Liidu Arktika poliitika kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta teatises ei ole veel iseenesest strateegia, vähemalt mitte praegu veel. Arktika poliitikat oleme välja töötanud kahe tuhande kahe üheksandast aastast ja endiselt on see arengufaasis. Need arutelud, nagu ka see, mis meil täna toimub, aitavad edasi arendada ja täpsustada seda teemat, nii et ühel päeval võib-olla saame esitada dokumendi, mida võib nimetada strateegiaks. dokumendi, mille taga on tihe koostöö kõrge esindaja äh, ja komisjoni vahel ühelt poolt kasutades ära Cathy Ashtoni äh, topeltpositsiooni ja koordineerimist, koordineerimine ka parlamendiga. komisjoni töödokument äh, erinevatest tegevustest Euroopa Liidu Arktika poliitika raames on äh, tegelikult käsitlenud enamikku äh, Euroopa Parlamendi soovidest, eriti mis puudutab sidusust regionaalsete ja teadusprogrammide vahel ja kontaktide parandamist Arktika põlisrahvastega. Euroopa Komisjon ja tema asutused on äh, aktiivselt osalenud ka Arktika Nõukogu töörühmades ja selles kontekstis äh, tahaksin lühidalt viidata ka rahastamise teemale. rahastamisvõimalused rahastamisvõimalusi praegu uuritakse, äh, ka uue mitmeaastase finantsraamistiku mm, valdkonnas Horisont kaks tuhat kakskümmend regionaalsed äh, ja piirilised programmid saavad olema võtmetähtsusega äh, ka Arktika teema seisukohast. tulles tagasi meie vaatleja taotluse juurde, ma olen tänulik Äh, härra Karase märkuse eest. me usume, et tehakse otsus, mis arvestab eriti Euroopa Liidu olulist panust, mille me saame anda äh, sellesse väga olulisse piirkonda. suur aitäh! aitäh, härra volinik, arutelu on lõppenud ja hääletamine toimub juunis. järgmine istung äh, on homme, neljapäeval äh, algusega kella üheksa kuni seitseteist. Äh, päevakord on parlamendi kodulehel. tänane istung on lõppenud